Georgia esindaja nimel saab sõna härra Stilin, Stilianides, palun. aitäh, härra esimees. see tragöödia meenutab meile kurvalt, kui suured on väljakutsed Afganistanis, et seal on ebastabiilsus, konflikt ja sõda. viimased kaks nädalat on näidanud, et ei ole siiski täidetud kõiki neid eesmärke, mis on Põhja ja Ida-Afganistanile pandud. Äh, õigusriigi põhimõtted, demokraatia tagamine, naiste ja laste õiguste äh, tagamine ei ole tagatud. me oleme pühendunud sõjajärgsele taastamistööle ja meil tuleb hoolitseda selle eest, et Afganistan on ja jääb äh, üldsuse tegevuskavas esikohale. Kundusi sündmused valmistavad meile kõige muret. Talibani rünnak ja need kannatused, mis ta endaga kaasa tõi, pluss veel sealne väga raske humanitaarne olukord. me teame, et olukord seal on ikka veel vägagi ebastabiilne. see rünnak äh, äh kolmandal oktoobril oli tragöödia, kannatada sai piirideta arstide haigla ja me mõistame selle hulka, seda nii komisjoni liikmena kui ka arstina. haigla ja meditsiiniabi andev personal on rahvusvahelise õiguse kaudu kaitstud ja nad ei tohi kunagi sattuda rünnaku ohvriks viimased raportid näitavad, et kaksteist piirideta arstid Eh, kaastöötajat on surnud täpselt samamoodi nagu ka kümme patsienti, nende hulgas kolm last. meie kaastunne ohvrite peredele, meditsiiniabi andvatele inimestele ja humanitaarabi töötajatele. meie mõtted on kõikide nendega, kes on nii Afganistanis kui ka teistes paljudes konfliktipiirkondades ja panustavad äh, oma aega ja riskivad oma eluga selleks, et äh, aidata sealsete inimeste elustandardit parandada piirideta arstide haigla Kunduusis äh, töötas väga rasketes tingimustes ja mitte ainult seal. ma olen ise ka näinud äh, oma mitmetel visiitidel kriisikonfliktides, kuidas inimesed riskivad oma eluga väga rasketes tingimustes. piirideta arstid on alati kohal seal, kus peaaegu kõik on juba lahkunud. Euroopa Liidu koordinaatorina soovin äh, eriti kiita nende head tööd Libeerias, Guineas ja Siir-, Äh, ja teistes piirkondades, kus võideldakse ebola vastu. ilma piirideta arstide panuseta oleks maailmal ikka veel äh, vaja võidelda ebola kontrolli all hoidmise nimel. kuid läheme tagasi Afganistani juurde tegemist on riigiga, kus äh, kannatatakse juba aastakümneid kestnud sõja tagajärgede all me ei kiida mitte ainult piirideta arste, vaid ka teisi humanitaarorganisatsioone nende hindamatu panuse eest ilm ja ähm, seda, nende panust ei ole võimalik ähm, piisavalt äh, hinnata. humanitaarabi andjad ja inimõiguste kaitsjad on seal kohapeal riskimas oma eludega ja me oleme neile palju võlgu. täpselt samamoodi nagu ka teistes konfliktipiirkondades humanitaarabi andjad riskivad oma eluga selleks, et aidata kõige haavatavamaid. aga samal ajal, eh, kui me kiidame selle organisatsiooni kaastöötajaid, peame me ka väga selgelt välja ütlema seda, kui tähtis on nende elude kaitse ja nende väärikuse tagamine nende töös see tragöödia näitab, kui suur on risk tsiviilisikutele konfliktipiirkondades. kõik osapooled peavad andma endast kõik selleks, et teha vahet äh, sõjaliste ja tsiviilobjektide äh, vahel, kaasa arvatud meditsiiniasutused tuleb eraldi välja tuua. kõik osapooled peavad kaitsma nii meditsiiniasutusi kui ka meditsiiniabi andavaid inimesi president ütles, et Afganistani jõud äh, on kohustatud äh, tsiviilisikuid kaitsma. ta toonitas, et, äh, et Afganistani ja välisjõud peavad mõlemad hoolitsema selle eest, et sõjalistes rünnakutes tsiviilobjekte äh, ei rünnataks. samal ajal Afganistani sõltumatu inimõiguste komisjon on üles kutsunud äh, sõltumatult uurima võimalikke sõjakurjategusid, mida Taliban on läbi viinud Kunduzi linnas ja organisatsioon on üles kutsunud äh, juriidilisi organisatsioone üles leidma kurjategijaid ja hoolitsema selle eest, et nende üle mõistetakse õigust piirideta arstid ja ÜRO on äh, nõudnud rünnaku põhjalikku uurimist. president Shani äh, USA välisminister on öelnud, et äh, nad tegelevad selle küsimusega. meil on hea meel, et Afganistan on endale selle kohustuse võtnud ja me ootame ka selgeid tulemusi võimalikult kiiresti. aga see tragöödia meenutab meile ka seda, et Afganistan peab ikka veel leidma kuidagi äh, väljapääsutee aastakümneid kestnud konfliktist, tegemist on suurte probleemidega, mis vajavad lahendamist. sealses piirkonnas tuleb äh, pingutada selle nimel, et tähtsamad osapooled osalevad korraliku Afganistani julgeolekustrateegia väljatöötamisel. peale sellega äh, piirkondlikud valitsused peavad hoolitsema selle eest, et tsiviilühiskond oleks kaitstud on tähtis, et äh, otsuseid ka rakendatakse ja meie oleme valmis Afganistani ametivõime ja rahvast aitama selles raskes protsessis. mis puudutab kohest reageerimist, tuleb meil praegu ähm, lisahumanitaarabi leida ja me kutsume Afganistani valitsust üles äh, lihtsustama humanitaarabi äh, Äh, andmist Kunduzi linnale. meil on vaja õhuteid pidi humanitaarabi anda ja mõelda selle peale, kuidas me saaksime humanitaarabi koridori Kunduzi luua. me toetame erinevaid piirkondlikke osapooli, kes aitavad äh, püsiva rahu saavutamisele kaasa. see nõuab meilt ka palju diplomaatilist tööd, me peame rääkima erinevate osapooltega, nii nagu tegime seda eelmisel nädalal New Yorgis ÜRO äh, Peaassamblee raames äh, toimunud konverentsil siis me peame aitama Afganistani valitsust selles raskes, sellel raskel ajal ja äh, toetama teda selleks, et tagada kõikide Afganistani kodanike turvalisus, aitäh! aitäh, volinik Stiljanidis, nüüd saavad fraktsioonide nimel sõnavõtjad sõna, kõigepealt saab sõna härra Danšar Rahvapartei nimel, palun. aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud rahv-, äh, Rahvapartei äh, fraktsioon soovib eelkõige äh, avaldada kaastunnet Kunduzi haigla rünnaku ohvrite perekondadele ning vaja on võtta Äh, sobivaid sanktsioone. see viga, mille äh, pani toime Ameerika vägede ülemjuhatus äh, pärast ja mida nüüd tunnistati pärast erinevat muud juttu, mõjutab väga halvasti tervishoiu olukorda seal ja ka Médecins Sans Frontieri äh, toimimist äh, Afganistanis. Afganistani olukord on väga murettekitav, Talibani rünnakud Kundusele, aga ka Faryadi äh, provintsile Türkmenistani lähedal ning veel kahele põhjaprovintsile näitavad, et üleminek on veelgi raskem, kui arvati lääneriikide relvajõudude väljaviimisel. see fakt, et see rünnak toimub äh, Põhja-Afganistanis, mis äh, seni on olnud äh, suhteliselt rahulik, näitab, et Talibani oht on suur ka väljaspool traditsioonilisi Talibani kantse. ning see näitab, et, et Afganistani väed hoolimata väljaõppest ja öö, ei ole veel võimelised üksi selliste rünnakutega hakkama saama. ilma ameeriklaste õhurünnakutega oleks Kunduz ja teised Põhja-Afganistani piirkonnad endiselt Talibani võimu all. sama, tuleb tähele panna ka see, et ka teised rühmitused äh, muutuvad äh, võimsamaks, nad äh, Äh, värbavad uusi äh, võitlejaid, äh, näiteks on Usbeki võitlejaid ning on märgatud ka Pakistani ja Afganistani piirialadel väga paljusid võitlejaid, kes on pärit Kesk-Aasiast. vaja on rahvusvahelist tegutsemist äh, suuremal määral. Äh, see loomulikult ei tähenda massiivset äh, sekkumist, vaid vaja on taodelda suuremat koostööd eelkõige naaberriikide, muuhulgas ka Hiina ja Venemaaga ähm, see Talibani ohu levimine ei tohi meid jätta ükskõikseks ning loomulikult on ka teisi kriise, mis on lähemal ja mis mõjutavad otseselt meie julgeolekut, aga me keskendume siiski ka Afganistanile. väga paljud probleemid, millega me täna silmitsi seisame, neil on ajaloolised juured ja alates aastast kaks tuhat üks räägime ÜRO ähm, raames tegutsemisest, mis võimaldaks meil sekkuda. hea kolleeg Donjon aitäh, äh, kolleeg Danjon ja nüüd saab äh, sotsiaaldemokraatide nimel sõna neljaks minutiks kolleeg Khan aitäh, oma fraktsiooni nimel ma avaldan kaastunnet kõigi nende perekondadele ja sõpradele, kes kaotasid äh, Kunduse rünnakus oma elu. meie mõtted on nende perekondadega. me avaldame austust äh, piirideta arstidele, kes väga vapralt töötavad Kundus, äh, töötasid Kundusis kogu eelneva nädala jooksul. me, me kiidame ka teisi kangelaslikke arste, kes üle kogu maailma oma eluga riskivad, üritades teisi päästa. see haigla oli selgelt ära tähistatud ning selle asukoht oli teada antud kõigile kontakt, konflikti osapooltele. Äh, hukkus kaksteist arsti, kümme patsienti ning kolmkümmend seitse äh, inimest sai vigastada. meie fraktsioon mõistab selle äh, hukka. rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt on haigla, haigla, haigla ja inimesed, kes seal sees on, on patsiendid ja ähm, meditsiiniline personal. ükskõik millistel tingimustel ei ole lubatud haiglat nii niimoodi rünnata. võttes arvesse äh, seda, selle rikkumise raskust, on väga oluline, et äh, toimuks äh, täielik ja läbipaistev uurimine ja võetaks vastutusele need, kes selle rünnaku eest vastutavad. me näeme seda, et äh, terrorismivastase võitluse all, äh, sildi all rikutakse rahvusvahelist õigust äh, ja mm, US, Ühendkuningriik tapab omaenda kodanikke, kes on väljaspool Ühendkuningriike, ähm, USA kasutab droonirünnakuid ja mm, tapab sellega ka tsiviilelanikke, eesmärgiks on Äh, võidelda terrorismi vastu, rahvusvahelise õiguse rikkumist ei saa lubada isegi terrorismivastase võitluse sildi all. vaja on tugevat vastust Euroopa Liidu poolt, vaja on austada inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid. me kutsume, äh, mõistame hukka ka Talibani poolse vägivalla äh, Talibani äh, edu Kundusis äh, on äh, korrumpeerunud valitsuse tegevuse tulemus. valitsus peab olema ühinenud ning peab, vaja on konsensuse ülesehitamist. poliitiline üleminek on vajalik, sest muidu eh, muutub see olukord veelgi hullemaks. Eh, Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus peaksid andma abi, eh, peaksid ehm, edendama läbirääkimisi, vaja on tagada rahu ja stabiilsus selles piirkonnas, koostöö Pakistaniga on eriti oluline, me tervitame nende abi leppimisprotsessis ning julgustame suhete paranemist Kabuli ja Islamabadi vahel. Afganistani ei tohi unustada, äh, kuna on ka teisi kriise. me äh, ehkki me oleme äh, tuhandeid kilomeetreid eemal, me oleme näinud stabiils-, ebastabiilsuse levimist Afganistanis, paljud Afganistani, afgaanid lahkuvad koduriigist äh, seal on olnud äh, konflikt rohkem kui kolm aastakümmet, nad tõesti väärivad rahu. Ähm, USA ütles, et äh, see rünnak oli viga, aga nüüd on nad nelja erinevat äh, põhjendust ette to-, esile toonud, vaja on läbi viia uurimist, ähm, meil on vastutus tagada see, et kunagi ei korduks samasugune tragöödia, aitäh! aitäh, kolleeg Kaan. järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna härra Temesmaeker, kes võtab sõna ECR fraktsiooni nimel aitäh, härra president, ma olen nõus sellega, mida ütles eelkõneleja. ECR fraktsiooni nimel soovin ka mina oma kaastunnet avaldada pommirünnaku ohvrite peredele ja sõpradele. meid kõiki šokeeris see sündmus ja me kutsume üles seda sündmust sõltumatult ja põhjalikult uurima, kuidas jumala nimel küll õnnestus see, et abiandjad ja patsiendid said õhurünnaku ohvriks Vabaühenduse haiglas mulle tundub, et siin tehti väga suuri valearvestusi Ameerika ja Afganistani sõjaväe poolt ja isegi siis, ameeriklased on juba neliteist aastat Afganistanis ja nüüd seda pommirünnakut lihtsalt äh, äh, kaasnevaks kahjuks nimetada on täiesti odav ja vastuvõetamatu vabandus. piirideta arstid on teinud kõik selleks, et oma turvalisust tagada isegi kui Talibani võitlejad olid seal haiglas, mida piirideta arstid aga on öelnud, et ei olnud, äh, tuleb siiski abiandjate turvalisus tagada, neid oleks tulnud hoiatada. see probleem on tegelikult suurem. Afganistani valitsuse struktuuripolitsiste vigade tõttu ähm, on see olukord nii raske, ikka veel ei ole kaitseministrit ja peaminister ja president võitlevad võimu pärast. peale selle sobimatud relvad on Afganistani sõjaväel ja sellega nad võitlevad Talibani vastu. Neil ei ole ka õhuväge, millega saavutada ähm, võitu Talibani üle, sellepärast oli neil vaja ka ameeriklaste Äh, abi, kes siis oma mandaadi vastaselt selle õhurünnaku läbi viisid. kuidas on võimalik, et seitse tuhat äh, üksust hõlmav Afgaani sõjavägi pidi kontrolli ära andma selle linna üle, see on täpselt samamoodi nagu Iraagis, kus äh, kaotati äh, Mosuli linn siis, aitäh, härra Temesmaeker ja järgmisena saab sõna kolleeg Austrevitšus, kes võtab ALDE fraktsiooni nimel sõna. Mr Chairman, Commissioner, colleagues härra president, kallid kolleegid, ALDE äh, fraktsiooni nimel tahan samuti väljendada kaastunnet äh, Kundursi ohvrite peredele. haigla valimine ähm, rünnaku objektiks oli ränk viga ja strateegia on endiselt ebaselge, seega NATO otsust äh, me kiidame, et Afganistani valitsused peavad kohe läbi viima sõltumata uurimuse Äh, sündmuse kohta, see oli kohutav õnnetus, aga me ei saa seda vaadelda eraldiseisva sündmusena. Taliban on neljateistkümne aasta jooksul teinud äh, viimasel ajal edusamme. edusammud on suuremad, kui viimase kuue-seitsme aasta jooksul on olnud seda kõike on võimalik raportitest lugeda, see on kõik väga ärevust tekitav. Äh, Taliban tuleb äh, hävitada, et Afganistan saaks alustada uuesti ja meie tegevuse tulemused võivad olla täiesti ettearvamatud. me ei saa kõrvale jätta seda tuge, mis on juba äh, Afganistani julgeolekujõudude arendamisse investeeritud, peab olema selge, et Iraagi ja Süüria vigu ei saa korrata. meie pingutused Afganistanis ei ole piisavad ja meie, see peab põhinema meie edasisel koordineeritud strateegial, kuhu on kaasatud ka kohalikud äh, toimijad. meie otsustav tegevus peab aitama luua tulevikku äh, Afganistani jaoks, aga selline segadus toob kaasa äh, segaduse, mida Afganistani rahvas kindlasti ei soovi, aitäh. aitäh, kolleeg Ostrevitšus. järgmisena saab kaheks minutiks sõna kolleeg Konechna kuue NGL fraktsiooni nimel. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové aitäh, daamid ja härrad. kõigepealt suur tänu selle eest, et toetasite meie ettepanekut arutada seda küsimust parlamendi täiskogu istungil nüüd äh, tuleb äh, mustvalge mõtlemine kõrvale heita, sellepärast et need, kes hoolitsevad teiste eest, andsid oma elu. Äh, need, kes töötavad ühes kõige ohtlikumas riigis pommitati ja lõhuti haigla sealses piirkonnas äh, abitud patsiendid ja arstid surid, tegemist on õudse kuriteoga. täpselt nii tuleb seda ka välja öelda. tegemist on kuriteoga vastavalt rahvusvahelisele õigusele. see kõik toimus laupäeval ja selle asemel, et kuulda siin vabadusi, kuuleme me ainult odavaid vaband-, äh, odavaid öö, äh, Äh, ettekäändeid. me peame ohvrite peredele kaastunnet avaldama ja hoolitsema selle eest, et äh, seda sündmust uuritaks põhjalikult, see on ainus võimalus välja selgitada, kes on süüdi. see on ka ainus võimalus näidata, et rahvusvaheline õigus kehtib kõigile. meil ei ole siin mitte mingit ruumi topeltstandarditele, eriti sellise barbaarse sündmuse taustal meie vabandustest ei piisa, isegi kui need vabadused toob välja see riik, mis peab ennast demokraatia ähm, edasiviijaks. kui me lubame seda, et patsiendid lihtsalt põlevad surnuks ja mitte kedagi ei karistada, siis on täiesti selge, et rahvusvahelist õigust kui sellist ei ole ja ma avaldan kaastunnet äh, ohvrite peredele, arstide peredele ja härra president, äh, palun ka üheminutiline leinaseisak korraldada ohvritele. aitäh, kolleeg Konitšna ja järgmisena saab sõna Jean Lambert, kes võtab sõna roheliste nimel. aitäh, nagu volinik ütles, paljud leiavad, et piirideta arstid töötavad väga rasketes tingimustes üle kogu maailma ning me ning hoolimata poliitilistest vaadetest, usulistest küsimustest, see on põhjustanud teatud režiimides probleeme, aga piirideta arstide ja teiste selliste vabaühenduste töö saavutab tihtipeale kohalike äh, inimeste äh, usalduse. me äh, soovime mõista hukka selle pommirünnaku ning avaldada kaastunnet ohvritele, nende kolleegidele, peredele, sõpradele. inimesed peaksid saama ennast haiglates, tunda ennast turvaliselt. koordinaadid olid antud, aga mingil põhjusel jäeti need kõrvale ja kerkib taas esile küsimus, et mis äh, oli selle pommirünnaku eesmärk ja milline võiks olla selle kasutegur? tegemist võib olla äh, sõjakuritegu, kurjateo, kuriteoga, igal juhul on tegemist rahvusvahelise õiguse äh, rikkumisega. kutsun üles sõltumatu uurimise korraldamisele, ükskõik kui ebamugav see võiks ka olla aga vastutus on siinkohal oluline, kõik sõjakurjateo, kuriteod peavad saama uuritud, aitäh! aitäh kolleeg Lambertile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Corrao Euro EFFD fraktsiooni nimel. Eh, aitäh, tere hommikust, kolleegid, eh, olles kuulnud seda, mida enamus kolleege on öelnud, eh, tundub, et need probleemid, millest me siin räägime, piirduvad Talibani eh, le eh, levimisega, aga me peaks tegelikult rääkima rahu ehm, missioonidest ja mida see tähendab, kui vaadata Google'it ja vaadata, eh, guugeldada NATO viga või omade tuli, siis te leiate väga palju selliseid vigu, mida on tehtud tegemist on äh, sõjakuritegudega. Äh, mõelgem äh, sellele, mida me saame teha seoses selle Kundusi rünnakuga, kus mm, hukkusid tsiviilisikud ja need, kes olid seal selleks, et päästa inimelusid. me peame nõudma äh, sõltumatut uurimist, mis peab endaga kaasa tooma ka tulemusi, sellepärast et need USA õhujõudude rünnakus hukkunud inimesi, neid ei saa enam ellu äratada ja need, kes nende tapmise eest vastutavad, peaksid äh, ka vastutust kandma. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Borghese ENF fraktsiooni nimel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 aitäh, komisjoni äh, sõnavõtt oli väga põiklev, see ähm, kõlas nagu seitsmeteistkümnenda sajandi jesuiidi õpetlase kõne. ma ei tea, mida Euroopa mõtleb, kas tegemist oli vea või sõjakuriteoga. Äh, Euroopa räägib alati oma väärtustest, aga Euroopa peaks tegelikult välja ütlema, mida tegelikult mõeldakse, me tegelikult ei tea, kas äh, see, mis see oli, kas tegemist oli sõjakuriteoga aga inimesi tapeti fosforpommide, pommidega. Euroopal peaks olema julgus öelda välja oma arvamus, kui teil ei ole julgust, siis ei saa te seda keeltki saada ja Euroopa Liidul tundub, et julgust ei ole selles küsimuses, aitäh. aitäh ja nüüd lõpetuseks saab veel kord äh, sõna komisjoni asepresident volinik Steljanidis. aitäh, härra president, lugupeetud rahvasaadikud, kallid kolleegid suur,. suur-suur tänu selle arvamuste vahetuse eest ja suur tänu selle eest, et me kõik oleme ühel nõul uuringute läbiviimise osas ja et me ootame ka konkreetseid tulemusi põhjalikust uuringust. tahaksin veel kord korrata, mis on kõige täht-, tähtsam. Euroopa Liit äh, teeb äh, rahvuse ühtsuse valitsusega koostööd äh, sellel raskel perioodil. me seisame külg külje kõrval ja teeme kõik selleks, et äh, kaitsta meditsiiniabi andvat personali Talibani rünnakute eest. ma arvan, et see on kõige tähtsam ja see on ka tingimuseks ükskõik missugusele progressiivsele tööle koha peal Afganistanis meie töö Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu institutsioonides on selline, et me ootame kõigepealt ära uuringu tulemused ja eeldame, et need tulevad võimalikult kiiresti. aitäh! aitäh, volinik Stiljanidis, arutelu on sellega